Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. tahaksin, et äh, võtaksite kohad sisse ja paari sekundi pärast ka alustame. alustame Agora kongressi või kohtumist. tegemist on siis Euroopa kodanike üritusega. It is our third tegemist on meie kolmanda kohtumisega. tänu parlamendi liikmetele ja tänu härra Onestale on see teoks saanud. tegemist on tõesti väga hea ideega. esimene kohtumine oli üldist laadi, rääkisime Lissaboni lepingust tegime üldisi märkusi ka Euroopa Liidu kohta. nüüd oleme jõudnud väga olulisse etappi kõikide kodanike jaoks, räägime väga olulistest teemadest, vaesus, tööpuudus, kujutavad ennast, endast väga suurt ohtu igale kodanikule Euroopa Liidus. suur tänu mõlemale asepresidendile, proua Isabel Düranile ning härra Libor Rutšekile, kes istuvad siin minu kõrval, suur aitäh neile Agora organiseerimise eest ja selle eest, et nad on meid kõiki siia kokku toonud tegemist on kolmanda sellise üritusega Euroopa Liidu ajaloos ja selline kohtumine peaks leidma aset igal aastal. tegemist on kodanike kohtumisega. Te esindate ju meie kodanikke kõige otsesemal viisil. vabadel valimistel valite oma esindajad rahvusparlamentidesse, Euroopa Parlamenti, kuid teie esindate vabaühendusi, kodanikuühiskonna organisatsioone ning just nimelt teie olete kõige lähemal Euroopa Liidu kodanikele. töötate koha peal kogukondades üle terve Euroopa Liidu. ja just nimelt sellepärast ongi teie siin viibimine väga oluline suur aitäh ka volinik äh, Andorile, et ta on siia kohale tulnud. Euroopa Komisjon tegeleb kõikide seda tüüpi algatustega ning eelmine aasta oli sotsiaalse tõrjutuse ning vaesuse vastu võitlemise aasta ja täna oleks justkui kokkuvõttev üritus meiega on siin ka proua Bresso ja samuti härra Nilsen, kes esindab majandus- ja sotsiaalkomiteed. Nemad on samuti kodanike vaatenurgast väga olulised isikud nad esindavad jällegi Euroopa Liidu kodanikke siinsamas Brüsselis. Neil on Euroopa Parlamendis erilised võimalused, nimelt kakskümmend kolm ametlikku keelt. see on ainus selline koht üle maailma, ainus koht, kus meil on kasutada kakskümmend kolm keelt, millal iganes me saame neid keeli kuulata, samuti rääkida nii et äh, saate rääkida oma emakeeles ja seda saan teha ka mina. nii et seda ma nüüd teengi, räägin edasi poola keeles. daamid ja härrad, lugupeetud kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kohtume siin täna kolmandat korda tegemist on meie kohtumise näol väga olulise dialoogi instrumendiga Euroopa Parlamendi ning kodanike vahel. ühtlasi on siin esindatud ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Agora on väga oluline, sest et me läheme siin tagasi Euroopa demokraatia juurte juurde, juurde me teame Euroopa Liidus, et kodanike ning ühiskonnata ei ole demokraatia üldse võimalik. Agora ongi koht, kus inimesed saavad väljendada oma kriitikat, oma märkusi. tegemist on olulise üritusega meile kõigile. Euroopa Liidu naaberriikidest on näiteid, kus äh, sotsiaalsed rahutused on muutumas milleski väga tõsiseks, võtame Valgevene või ka Tuneesia. mõned aastad tagasi nägime sedasama Lääne-Balkanil. tänu Euroopa Liidu ettepanekutele pakkuda võimalust ühineda Euroopa Liiduga Lääne-Balkani riikidel valitseb seal piirkonnas nüüd rahu. eile toimus oluline kohtumine Serbia parlamendi äh, peaga. Serbia mängib väga oluliste vahendaja rolli nüüd äh, Lääne-Balkanil tegemist on Euroopa Liidu projektiga ja peaksime selle üle uhkust tundma. sellel on olnud väga suur positiivne mõju meie naaberriikidele. siiamaani on aset leidnud juba kaks äh, Agora kohtumist rääkisime teemadest nagu näiteks kliimamuutus, täna räägime kriisist ja vaesuse erinevatest külgedest. majanduskriis mõjutab paljude Euroopa Liidu kodanike elu ja rikkamaks me ei saa, pigem muutume järjest vaesemaks ja peame leidma vahendid, et kriisi vastu võidelda ning vaesuse vastu võidelda. kodanikel, meie kodanikel on õigus loota meie abile, selleks, et vältida sarnaseid kriise tulevikus. nii et peame tegutsema juba praegu ja mitte tulevikus. seega peame näitama üles solidaarsust oma kodanikega räägin solidaarsusest, sellepärast et kaheksakümnendal aastal alustasin oma tööd äh, ametiühingus Solidaarnost. me ei teadnud, mis juhtub, olukord oleks võinud kujuneda väga tõsiseks aga me olime vaprad, meil oli piisavalt julgust, et osaleda kodaniku algatustes, kodanikuliikumises, mis seisnes meie kodanike uhkuse kaitsmises. võitlesime ka oma riigi iseseisvuse eest ning terve Kesk- ja Ida-Euroopa iseseisvuse eest ma olen väga teadlik sellest, kui oluline on midagi ära teha kodanikuna ja seega lõin ka sihtasutuse Publica Bono. iga aasta organiseerime võist-, võistluse, mille tulemusena anname auhinnad parimatele kodanikualgatustele tegemist on nüüd ühtlasi Auschwitzi äh, laagritest vabastatud, äh, on tegemist päevaga, kui kuuskümmend kuus aastat tagasi vabastati inimesed Auschwitzi koonduslaagritest. siin on kohal ka Euroopa Parlamendi asepresidendid, on Euroopa Parlamendi liikmed, kes kõik tegutsevad Agora algatuse huvides. Agora näol on tegemist justkui katuseorganisatsiooniga kodanikualgatuste jaoks see foorum on väga oluline just sellepärast, et see koondab kokku väga palju erinevaid algatusi aasta tagasi loodi ka eurooplaste Vabaduse Foorum, ma tänan kõiki, kes selles projektis on osalenud, tahaksin tänada veel kord härra Rutšekit ja proua Türaani, ka nemad on suuresti panustanud sellele, et me täna siia kokku tulla saaks ja nüüd lõpetuseks veel üks märkus elame praegu kriisiolukorras, kriisi ajastul kasvab nende inimeste hulk, kes elavad vaesuses. ning rohkem vaeseid inimesi, see tähendab ka suuremad sotsiaalsed probleemid, mis jällegi toob kaasa suuremad riikidevahelised probleemid me peame siin meelde tuletama kriisi, mis leidis aset aastatel tuhat üheksasada kakskümmend kaheksa kuni kolmkümmend üks. tol ajal oli tööpuudus tohutu, samutu, samuti vaesus ning peame meelde tuletama seda, mis tol hetkel juhtus. nii et peame vaatama minevikku ning nüüd valima teise tee just sellepärast olemegi täna siia kogunenud ning just nimelt sellepärast lõime ka Agora algatuse. suur aitäh teile! So thank you very much, Mr President, for your openings. suur tänu, härra president, teie avakõne eest ja nüüd annaksin sõna härra Laslo Andorist. tema on tööhõive ja äh, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik. ning nagu te teate, tema siis tegeleb ka äh, vaesuse äh, väljajuurimisega. härra volinik peab peale oma kõne lahkuma, sest äh, nagu te teate, komisjonis ähm, volinikel ka väga palju teisi kohtumisi ja seetõttu ta peab vabandama, et äh, ta ei saa paraku kauemaks siia meie kohtumisele jääda ja peab lahkuma kohe peale kõnet ja suur tänu ja härra volinik, sõna on teil. suur tänu, härra president, lugupeetud härra äh, äh, asepresident, proua asepresident, lugupeetud äh, kodanikud siin saalis. mul on väga hea meel, et ma saan esineda siin sellel Agora koosolekul, kus on kaasatud ka regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee. meil on tegu siin osalusdemokraatiaga ja mul on väga hea meel, et ma saan sellel kohtumisel esineda. nagu härra Puusek juba ütles, siis meie tänane kohtumine lõpeb, eh, on toimumas Äh, vaid mõne, äh, mõni nädal peale seda, kui me oleme vastu võtnud kava äh, sotsiaalse kaasatuse ja vaesusvastase võitlemiseks ning see kava pakub ka välja lahendusi kriisist väljumiseks ja vaesusega võitlemiseks. nüüd, mis puudutab kodanikuühiskonda ja ja ebasoodsasse olukorda sattunud kodanikke, siis siin on kõige olulisemas küsimuses ka sotsiaalne kaasatus ja mina usun, et Euroopa aasta kaks tuhat kümme mis tegeles äh, sotsiaalse kaasatuse ja vaesusvastase võitlusega, tegi väga olulise äh, sammu edasi. Euroopa Parlament on olnud ka üheks äh, panustajaks sellesse tegevusse ja ma usun, et tänane päev on veel üheks võimaluseks meie koostöö tugevdamiseks. lugupeetud daamid ja härrad, sel ajal, kui me näeme, kuidas meie majandused aeglaselt tulevad välja sellest hävitavast äh, majanduskriisist, siis me teame, et äh, paljud eurooplased äh, on masenduses, me teame, et töötute hulk on kasvanud viie miljoni võrra ning rohkem kui üks viiest noorest eurooplasest ei suuda leida töökohta ja siin on tegu ka just pikaajalise sotsiaalse tõrjutusega. rohkem kui kaheksa miljonit inimest Euroopa Liidus elavad äh, vaesuse äh, piiril. siin on väga palju ära teha äh, liikmesriikidel, see puudutab nii ähm, elamumajandust kui ka sotsiaalkindlustussüsteeme, tervishoidu. kuid ka meil on oma osa ära teha. kaks kolmandikku Ehm, Euroopa ehm, kodanikest leiab, et Euroopa Liidul on mängida väga oluline roll. Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias on Euroopa Komisjon välja pakkunud esimest korda eh, vaesusega seotud eh, eesmärgid ning Euroopa Liidu eh, valitsus ja riigijuhid on kokku leppinud, et nad toovad vähemalt kakskümmend miljonit Euroopa Liidu kodanikku välja vaesusest äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend. nüüd äh, liikmesriigid peavad paika panema oma äh, riiklikud eesmärgid sel-, mis peaksid siis arvestama ka riikide eripäradega. selleks, et me saaksime saavutada edu nende eesmärkide saavutamisel, on komisjon vastu võtnud ka Euroopa platvormi vaesusevastaseks võitlemiseks ja sotsiaalseks kaasatuseks. siin me peame institutsioonide ja liikmesriikide ja kõikide osalejate vahel oma koostööd tugevdama, me peame tugevdama ko oma koordineeritud tööd selleks, et võidelda äh, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu ning siin on vaja ka innovaatilisi ideid, äh, mis aitaksid meil kõigil tõhusamalt keskenduda äh, nendele ähm, valdkondadele, kus meie ressursid saaksid kõige rohkem mõju avaldada meie platvorm arvestab ka kaasamispoliitikatega, näiteks mis puudutab nende aktiivset kaasamist, kes on eemale jäänud tööturul, samuti eh, mis puudutab eh, laste vaesust ja, ja eh, vaesust, mis kestab mitu põlvkonda samuti me peame kaasama vähemusrühmi, kaasa arvatud romisid, samuti me peame võitlema nii-öelda eh, niinimetatud energiavaesuse vastu. me keskendume kõigepealt sellele, kuidas me leiaksime mõistlikke, arukaid, kulutõhusaid lahendusi komisjon soovib äh, olla innovaatiline, mis äh, oma töödes ja see töö peab äh, põhinema teaduslikelt põhjendatud tegevustel. samuti me peame rohkem panustama sotsiaalsesse kaasatusse. tulevane Euroopa Liidu Sotsiaalfond peab olema kohandatud ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia raames ähm, selliselt, et see tõhusalt suudaks võidelda äh, vaesusega. samuti ESF äh, toetab inimesi, kes äh, elavad vaesuses. samuti tugevdab see, peab see tugevdama sotsiaalse majanduse rolli. ma usun, et meie platvorm sotsiaalse kaasatuse ja vaesusega võitlemise vastu pakub väga tõhusaid ja eelkõige just kulutõhusaid lahendusi liikmesriikidele. nagu ma juba mainisin, romisid, siis siin nemad on meie tööde keskmes, meie platvorm on seotud ka romidega, siin on tegu Euroopa Liidu üheks kõige suuremaks rahvusvähemuseks ja samas on tegu rahvusrühmaga, mis on kõige rohkem sotsiaalselt tõrjutud kogu Euroopa Liidus. romid on silmitsi väga suure materiaalse vaesusega, samuti me teame, et neil on väga suuri raskusi tervishoiuteenustest osasaamisega ja ka haridusteenustust osasaamisega ning nad peavad kannatama tihti ka diskrimineerimise all. seetõttu meil on vaja terviklikku lähenemist ähm, romide problemaatik-, problemaat-, probleemidele. me peame tegema kõik selleks, et me saaksime neid kaasata täielikult äh, meie äh, majandustegevusse ja ka sotsiaaltegevusse. Äh, kahe tuhande kümnendal aastal on juba Euroopa Komisjon üles kutsunud Euroopa Liidu liikmesriike hindama äh, oma töökavasid, et vaadata, kuidas, äh, millist mõju need äh, avaldavad ka romide sotsiaalsesse kaasatusse. nüüd me oleme pakkunud välja ka vastava raamistiku selleks, et tegeleda liikmesriigiti romide kaasamisega, selle raames me teeme ka ettepanekuid Euroopa Liidu fondid, fondide tõhusamaks kaasamiseks romide probleemidega võitlemiseks. meil on vaja tõhusamat seiret meie programmide ja fondide vahendite kasutamisel sotsiaalse kaasatuse tegevuses. lugupeetud daamid ja härrad edusamme sotsiaalse eh, tõrjutuse ja vaesusevastases võitluses me saavutame ainult sellisel juhul, kui kõikidel tasandil on kaasatud kõik eh, osapooled, kas tegu on siis kohalike, piirkondlike või eh, liikmesriikidega. me oleme korraldanud ka väga palju ümarlaudu vastaval teemal ning meil on ka konventsioon vastav koosolek, kohtumine korraldatud äh, selleks, äh, et äh, vaadata üle, ähm, milliseid tegevusi on tehtud platvormi raames, milliseid saavutusi on ähm, saavutatud ning mida me peaksime tulevikus tegema. see kohtumine peaks siis aset leidma märtsikuus vaesusvastane võitlus ei ole mitte ainult meie soov, vaid see on ka majanduslik vajadus Euroopa Liidus ja seetõttu ma kutsun üles kõiki osapooli, vabaühendusi ja ka vaesuses elavaid inimesi tegema kõike selleks, et me saavutaksime oma eesmärgid. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, härra volinik! nüüd teeme väikese pausi kõnedesse ja ma tahaksin siia kutsuda koori Au clair de la rue ehk tänavavalguses. koor loodi Nancy's Prantsusmaal. vabandust, Nantes Prantsusmaal neli aastat tagasi ja see koosneb äh, kodututest ja vabatahtlikest, keda seob ühine projekt, äh, et nad saaksid äh, unustada vähemalt laulmise ajaks oma probleemid. nii et nende poolt on siis meil väike muusikaline solidaarne etteaste

suur tänu. koor on meiega ka täna õhtul õhtusöögil Majandus- ja Sotsiaalkomitees ja loomulikult ka homme lõpp, lõpetamise ajal. nüüd ma tahaksin välja kuulutada meie järgmise kõneleja, härra Peeter Jörkösi kes on Ungari alaline esindaja Euroopa Liidu juures ja ta räägib Ungari öö, eesistumise nimel, nagu te teate, Ungari on kuue kuu jooksul sellel aastal jaanuarist juunikuuni Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. palun, härra suursaadik. aitäh, daamid ja härrad pärast seda etteastet ei ole muidugi väga lihtne minna tagasi poliitilise eh, jutu juurde, kus ja kuidas me saame võidelda vaesuse vastu üldises Euroopa Liidu poliitilises strateegias. et võidelda selle tohutu kriisi tagajärgede vastu, kuid ma arvan, et va-, vaesuse vastu võitlemine on täiesti omal kohal selles poliitikas. kuivõrd see on see, mis meid ajendab kuuekuulise eesistumise ajal, siis võib-olla just need, kes osalevad aktiivselt institutsioonide vahelises ja kodanikuühiskonna dialoogis äh, ja sellel on kindlasti oluline mõju Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale. meil on väga hea meel seda dialoogi teiega pidada, me kavatseme ühtlustada e, oma nägemust sellest, kuidas see strateegia peaks välja nägema. ma arvan, et me peaksime alustama sellest, et Euroopal oli vaja aega, et mõista, et me oleme tõepoolest väga suures kriisis, mida ei saa võrrelda äh, eelnevate kriisidega. ja teiseks, kuidas sellest kriisist välja pääseda, selleks on meil vaja täiesti uusi instrumente. see on siis analüüs sellest olukorrast. pärast seda Euroopa Liit arendas välja visiooni, kuidas me peaksime oma tulevikku kujundama, see on siis Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia ja see strateegia, seal on vaesuse vastu võitlemine väga olulisel kohal, see on üks viiest peamisest eesmärgist, mida me peame saavutama kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja see on siis suurendada vähemalt kahekümne protsendi võrra nende kodanike vähendada kahekümne protsendi võrra eh, nende kodanike arvu, kes elavad allapool vaesus, allpool vaesuspiiri. muidugi eh, on väga lihtne luua mingisuguseid visioone, kuid keerulisem on see, kuidas neid eesmärke saavutada. sellel semestril, sellel aastal me peame kõik need instrumendid välja töötama selleks. siin on juba mõned elemendid olemas, mis on teist võib-olla natuke kaugel asuvad, nagu näiteks Euroopa stabiilsusmehhanismi loomine või ka ka Euroopa semester see on vajalik äh, selleks, et äh, me looksime vastava raamistiku, et äh, vältida seda, et Euroopa langeks uuesti sarnasesse kriisi. kuid ei tohi samas ka unustada, et ainult eelarve konsolideerimisest ei piisa. me peame tegema ka muid asju, et võidelda kõikide negatiivsete nähtuste vastu ühiskonnas. me peame meeles pidama, et kriisi tõttu me ei saa enam keskenduda ainult nendele probleemidele, mis meil olid enne, näiteks vaesuse alal tekkisid uued vaesuse vormid, uued nähtused järelikult. kuidas me peaksime toimima? pärast seda, kui me oleme stabiliseerinud Eurotsooni ja loonud kõik vastavad poliitilised ja juriidilised instrumendid, peame keskenduma säästvale arengule, töökohtades sõbralikule arengule ja kaasama ja kaasama ka neid ühiskonna osi, mis ei suuda ise kriisi tagajärgedega hakkama saada, sellepärast Ungari eesistuja püüabki arendada dialoogi kodanikuühiskonna partneritega tänu Euroopa platvormile, vaesuse vastu võitlemise platvormile, püüame mä-, märtsiks välja töötada nõukogu järeldused me peame samas ka pikas perspektiivis muutma Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia edukaks ja selleks me peame keskenduma sellele, et tegevused toimuvad paralleelselt kahel tasandil, Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil. Euroopa Liidu tasandil võtame me vastu märtsiks vastavad Euroopa Liidu Nõukogu suunised kogu Euroopa Liidu jaoks. kuid veelgi olulisem ilmselt teie jaoks on see, et selle alusel aprilliks kakskümmend seitse liikmesriiki peavad välja tooma oma riiklikud reformikavad. Nendes reformikavades peavad kõik liikmesriigid selgelt välja tooma, kuidas nad kavatsevad saavutada eesmärke, mis on välja toodud strateegia eesmärkide hulgas ja millest üks on ka vast-, vaesuse vastu võitlemine. Nad pea-, liikmesriigid peavad selgelt pühenduma nende eesmärkide täitmisele ja välja töötama vastavad poliitilised meetmed nende eesmärkide saavutamiseks. lubage mul öö, viidata veel ühele elemendile, mis mängib juba väga olulist rolli meie eesistumise kavas. see on romade strateegia. mitte ainult romad ei kannata vaesuse käes, kuid võib-olla on tegemist siin kõige haavatavama lüliga meie ühiskonnas, võib-olla ja meie kindlaks eesmärgiks on äh, luua meie euro-, eesistumise lõpuks äh, romade strateegia raamistik. see tähendab, et me ootame äh, komisjoni teatist aprilli alguseks ja seal peaks olema äh, struktureeritud erinevate nõukogu formatsioonide vaheline arutelu kuidas äh, tagada romadele äh, haridus ja muud vajalikud elemendid. ja meie kindlaks äh, poliitiliseks tahteks, eesmärgiks on romade strateegia juunikuu Euroopa Ülemkoguks välja töötada nii et meil on terve hulk äh, poliitilisi instrumente ja poliitiline tahe Euroopa Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Ungari kutsub kõiki üles seda projekti edukalt ellu viima, aitäh! suur tänu teile, härra suursaadik hoiame pöialt ja soovime Ungari eesistumisele kõige paremat. Is... meie järgmiseks kõnelejaks on härra Staffan Nilsson, kes on majandus- ja sotsiaalkomitee president. ühesõnaga, esindab ta nimelt kodanikuühiskonda Euroopa Parlamendis äh, oleme teinud ja teeme ka edaspidi tihedat koostööd äh, majandus- ja sotsiaalkomiteega. Euroopa Parlamendi, parlament koosneb kahekümne seitsme riigi valitud äh, rahvaesindajatest, kuid kui me tahame tõesti olla edukad ja saavutada ka eesmärgid, muuhulgas ka vaesusevastases võitluses ning sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses, siis peame tegema koostööd teiste institutsioonidega ning loomulikult Majandus- ja Sotsiaalkomitee on üks kõige olulisemaid. nüüd annangi sõna härra Nilssonile, palun. suur tänu. suur tänu, Libor ma soovisin mõned sõnad öelda oma emakeeles, rootsi keeles. aga oma põhikõne pean ma ikkagi inglise keeles ma soovisin lihtsalt kindel olla, et te teate, et te saate minu poole ka emakeeles pöörduda nagu te teate, siis äh, muusika ei tunne piire. muusika toob meid kõiki kokku ja seetõttu suur tänu meie ees esinenud koorile. soovin äh, tänada ka Euroopa Parlamendi liiget Ulivat äh, Euroopa Parlament on üheks äh, otsustusorganiks institutsioonide seas ja on ka üheks äh, äh, seadusloojaks. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hõlmab kolmsada seitsekümmend nelja liiget, meil on liikmeid kõikidest valdkondadest kõikidest liikmesriikidest. ja me loodame, et meie tegevus peegeldab ka seda, mida me oma kodanike heaks teeme, nii ja suur tänu veel kord äh, koorile nende esinemise eest. miks me oleme täna siia kokku tulnud? me ei ole siin üksteisega mingisugustes hierarhilistes suhetes, vaid me teeme koostööd üksteisega nagu ma ütlesin, siis me oleme nõuandev organ ja me öö, äh, oleme pidevas konsultatsiooniprotsessis ning arutelus. me arutame ja peame dialoogi tööandjatega, töötajatega, tarbijatega, inimõiguste kaitsjatega, keskkonnakaitsjatega mm teiste valdkondade aktivistidega ning äh, ka paljude teiste valdkondade esindajatega ning äh, mul on väga hea meel, et äh, siin ei ole kohal mitte ainult mina, vaid ka teiste institutsioonide esindajad. lugupeetud Euroopa Parlamendi asepresidendid, tahaksin tänada teid selle algatuse eest, me oleme komiteena väga äh, uhked selle üle, et oleme Agora kodanikualgatuse partnerid. Agora on üheks selgeks näiteks sellest, kuidas meie institutsioonid saavad teha väga head koostööd. minu mandaat on olla kaks ja pool aastat Majandus- ja Sotsiaalkomitee Äh, president ning ma tahaksin äh, oma mandaadi raames kutsuda teid üles osalema jätkusuutlikkus Euroopas. kindlasti suudame jätkusuutlikkuse eesmärgi saavutada. me oleme veendunud selles, et äh, Agora kodanikualgatus tugevdab ka kindlasti meie partnerlust Euroopa Parlamendiga. õigus osaleda õigus osaleda Euroopa asjades on ju kõigil. ning Lissaboni lepinguga sai sellest lausa kohustus, nimelt meil on kohustus edendada kodanike osalemist ning vabaühenduste esindajate osalemist poliitika val-, väljatöötamisel. ühtlasi usume meie et kriis ise on väga kompleksne ja samuti on väga keerulised ka erinevad vaesuse vormid. siin on olulised kaks sõna, Euroopa rahastamine. sotsiaalsed väljakutsed, mis tulenevad majanduskriisist, peavad saama vajaliku tunnustuse osaliseks ja me peame tagama selle, et need oleksid meie kõige olulisemate prioriteetide hulgas ja just nimelt Agora Foorumi läbi oleme seda ka teinud. nii et me peame ähm, Agora näol äh, tasakaalustama poliitilisi arutelusid. ja ma näen, et Euroopa Parlament tõesti tahab tagada võimalikult laia kodanikuühiskonna esindatuse Agora raames ja meie teeme selles osas kindlasti koostööd. komitee, komiteena meie tahame tagada selle, et kodanikuühiskond oleks esindatud võimalikult laialdaselt majandus- ja sotsiaalkomitee äh, edendabki dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja meie ülesandeks on tagada nende korralik esindatus selleks, et nad saaksid äh, anda oma väärtusliku panuse meie töösse. nii et suur tänu teile, et olete siia kogunenud. ma arvan, et peame leidma need lahendused, mis oleksid ka jätkusuutlikud ja tagaksid vajaliku integratsiooni äh, ja integreeriksid äh, vähem heas olukorras elavad ühiskonnaliikmed. me suudame seda teha, kui me seda ka tegelikult tahame. inimesed, kes elavad vaesuses ja eriti need, kellel on kõige suurem risk laskuda vaesusesse, näiteks puuetega inimesed, sisserännanud, romid, vanemaealised inimesed ning ka teised vähemused, peavad nägema, et nende elutingimused võivad paraneda. Euroopa Liidu poliitiliseks äh, prioriteediks on vähendada vaesust kahekümne miljoni inimese võrra, tegemist on tõesti väga äh, lennukate eesmärkidega. isegi kui meil, me tunneme kahju selle üle, et see eesmärk ei ole viia vaesuses elavate inimeste arv nullini. loomulikult on meil selles töös vaja kodanikuühiskonda täielikku toetust ning kaasatust. eelmine aasta oli vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta ja ma olen kindel, et Agora Foorumi liikmed annavad institutsioonidele nõu. majandus- ja sotsiaalkomitee üks soovitus Euroopa Liidule oli see, et sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlevad poliitikad peavad tegelema ka diskrimineerimise vastu suunatud poliitikaga. noored inimesed, kes on elanud vaesuses, käisid meie komitees ja jagasid oma kogemusi äh, komitee liikmetega ning rääkisid sellest, kuidas saaks Euroopa Liit äh, väljuda öö, äh, vaesusest. rääkisime sisserändajatest, romidest, kindlasti tegeleme ka kodutute probleemiga ning eluaseme probleemidega koondame oma töö kolme horisontaalse eesmärgi ümber. dialoog ja osalemine, jätkusuutlikkus ja majanduskasv ning solidaarsus ja areng. on ju ka aastatuhande arengu eesmärgid, mis peaksid vähendama poole võrra kahe tuhande viiekümnendaks aastaks neid äh, inimesi või nende inimeste arvu, kes elavad vaesuses. kõike seda teeme koostöös ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga FAO. G kahekümne tippkohtumisel Prantsuse eesistumise all kahekümne teisel juunil äh, pandi samuti äh, toitumis- ning toiduga varustatuse küsimus äh, kõige tähtsamate prioriteetide hulka. ma olen kindel, et meie arutelu, arutelud töötubades on kindlasti väga viljakad ning põnevad. Teie teadmised, teie oskused kindlasti aitavad jõuda heade tulemusteni, mis oleksid jätkusuutlikud vaesuse väljajuurimisel. juba praegu kasutan võimalust selleks, et kutsuda teid vastuvõtule, mis leiab aset sotsiaal- ja majanduskomitee hoones, mis on parlamendi lähedal. ma loodan, et suudame siin tõesti omavahel hästi suhelda, teinekord lihtsalt äh, kohtume inimestega, keda me ei tunne ja kohe saame neist inspiratsiooni Euroopa üleste projektide tarvis. suur aitäh teile, Isabel ja Libor, et äh, võimaldasite mul äh, osalema, minu osalemist siin Agora Foorumis ja kindlasti ma võtan oma osalemisest, mis võtta annab, suur aitäh! You, Stefan. You, suur tänu, Stefan, suur tänu, härra Nilsson ning selleks, et olla edukas, peame me strateegilist tööd edendama kõikidel tasanditel, mitte ainult Euroopa institutsioonide tasanditel, vaid ka liikmesriikide tasanditel ja ka piirkondade tasanditel. ja seetõttu me oleme kutsunud siia ka proua Presso, kes on regioonide komitee president, et ka tema saaks äh, esitada oma seisukoha selle kohta, mida saab teha piirkondade tasandil, näiteks ähm, äh, see on seotud loomulikult ka transpordiprobleemidega sellega. aga paraku proua Pressol on endal ka mõningaid transpordiprobleeme, seetõttu äh, ja seetõttu ta tuleb natukene eh, hiljem kohale. peale hommikust koosolekut tuleb meil ka eh, lõuna, mis on eh, Jedu Mehudini saalis ja see on esimesel korrusel siin hoones, nii et te võite siis minna alla kas trepist või liftiga, aga me jääme siia hoonesse kell neliteist kolmkümmend me alustame oma tööd töötubades ja need on Spinelli hoones. see hoone on siis äh, üle äh, teisel pool silda, äh, töökoda, töötuba üks leiab aset ruumis kolm G kolm, kolmandal korrusel, nii et ei pea minema ei üles ega alla, vaid jääte samale korrusele. nüüd sisserände töötuba on ruumis kolm G kaks, selle eelmise koosoleku kõrval ja töötuba kolm, Euroopa sotsiaalne mudel on siis ruumis üks G kolm esimesel korrusel. ja äh, konsensuse koosolek leiab siis aset viis G kolm. seal te kohtusite juba ka eile ja teie töötubade tööd juhib siis äh, vastav moderaator ja töötubade äh, tööd me võtame siis kokku homsel koosolekul, mis algab kell üheksa siinsamas saalis. Neid, äh, nendele ettekannetele järgnevad ähm, arutelud, millest saavad osa võtta kõik registreeritud osalejad ja loodame, et ähm, aruteludel osalejate hulk on suur sellepärast et meie töö eesmärgiks ei ole mitte ainult kuulata kõnesid, vaid me ootame ka väga elavat arutelu teiega, et kuulda ka teie arvamusi ja, ja seisukohti. palun täitke ka vastavad blanketid, mis on teie dokumentide vahel ja andke siis äh, regi-, äh, registreerimisleht kas saali teenindajale või siis äh, vastavale sekretärile. ja see aitab kaasa ka sellele, et meie, et me kõik teame, kellega tegu on täna õhtul leiab aset ka õhtusöök registreeritud osalejatele ja see toimub siis Majandus-Sotsiaalkomitees, algab kell ähm, kaheksateist nelikümmend viis, see on siin Euroopa Parlamendi hoone kõrval. selleks, et hoonesse sisse saada, ma soovitan, et säilitaksite oma registreerimiskaardid, vastasel korral turvateenistus võib äh, tekitada mõningaid probleeme sissepääsemisel hoonesse me kohtume siin parlamendi hoone juures kell kaheksateist kolmkümmend ja see, siis me saame minna kõik koos Majandus-Sotsiaalkomiteesse, et keegi ära ei eksiks. kas kellelgi on küsimusi, kommentaare? soovib keegi midagi veel üle see, selgitada? palun kasutage mikrofoni, kui te kõnelete order. No. Uh, yeah. The Sorry. No. Yeah. I was very concerned to... vabandage. Te rääkisite ka romide äh, äh, probleemist, kuid siin ei ole tegu mitte romide probleemiga, vaid siin on tegu inimeste probleemiga. inimestel on äh, probleemid, mitte romidel. me ei räägi ju ka juutide probleemist. nii et ma arvan, et te peaksite oma sõnastuse üle, ümber mõtlema. Thank you for your comment. Any other? suur tänu, kas äh, keegi soovib veel sõna? palun, neljandas rida. Bonjour, Philippe Royer, president d'Europe étudiant, je tiens olen Euroopa Etüdiani president, tahaksin kõigepealt õnnitleda Euroopa Parlamendi selle eest, et olete organiseerinud äh, kodanike äh, algatuse Agora, mis räägib vaesuse probleemist, see on ju väga delikaatne küsimus, aga paraku ei ole eriti hästi teavitatud inimesi sellest üritusest räägime küll vaesusest, aga ega siis äh, nüüd ei pea sellepärast äh, see äh, teadaandmine sellest üritusest olema selline põhimõtteliselt vaene. nüüd minul oleks üks omapoolne küsimus. härra Andor sellest ka enne rääkis, nimelt sotsiaalvaldkonnas äh, Äh, tegelikult ei ole Euroopa Parlamendil pädevust, see on pigem liikmesriikide pädevuses ja seega, kas Euroopa Parlament tõesti usub, et äh, ta saab midagi konkreetselt ja tõhusalt ära teha selleks, et võidelda vaesuse vastu või kas tegemist on lihtsalt vaatlejaga, vaesuse vaatlejaga, tegemist on spekulatiivse majandusliku lähenemisega ja mitte äh, ka tegelikult operatiivse ning inimlikest põhimõtetest lähtuva lähenemisega? The gentleman, I think it's number one hundred forty seven. Thank you. number sada nelikümmend seitse, palun. Uh, speaking. suur tänu. mina räägin. ARK-i nimel, see on ähm, Euroopa Põllumajanduskonventsioon, tegu on äh, vabaühendusega ja me tegeleme erinevate valdkondadega ja sealhulgas ka vaesuse vastase ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega maapiirkondades. mul on väga hea meel, et te kutsusite eh, siia ka härra volinik Andon, Andori, kuid on ka teisi Euroopa poliitika ja eh, rahaliste vahendite eh, osi, mis otseselt avaldavad mõju Euroopa vaestele. mul on hea meel, et härra volinik Andor on liitunud härra Haaniga, regionaalküsimuste volinikuga ja kalandusvolinikuga. Nad on üheskoos järgmiseks programmeerimisperioodiks ette näinud äh, viie fondi liitmise, mis, ähm, eesmärkide liitmise, see puudutab siis põllumajandus, sotsiaal, ähm, regioonide arengufonde äh, ja see aitab eelkõige just vaeseid ja eriti haavatavaid. ning meie oma vabaühenduses tegeleme praegu ka tule, ähm, tulevase ÜPP aruteluga ning me oleme tähelepanu pööranud just äh, vaeste ja kõige ähm, ebasoodsamas olukorras olevate inimeste probleemidele, sellele, kuidas me saame nendega tegeleda. ja see puudutab, et ähm, eelkõige et äh, regionaalprogrammid tuleb äh, ähm, rohkem kooskõlastada ka kalandus- ja, ja, ja ühtekuuluvusfondi tegevustega. Euroopa poliitikate äh, laiem kasutus aitab kaasa ka vaestele, vaeste ja, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasele võitlusele. suur tänu! ja proua kohal kakssada üks. My name is Mika Ionidu, I am coming from suur tänu, mina tulen äh, Kreekast. ja ma esindan äh, ühte Euroopa suurimat naisteorganisatsiooni. meil on esindused pea kõikides liikmesriikides ja mul on hea meel, et ma saan taas osaleda sellel koosolekul siin, sellepärast et äh, ma tõeliselt usun selle institutsiooni tegevusse, mis alustas oma tegevust kaks aastat tagasi. ja ma arvan, et tänane koosolek ja ka eelnevad koosolekud on olnud väga tõhusad, kuid nende, need tulemused tuleb äh, ka järeldustesse kirja panna ning äh, tuleb ka praktilistesse meetmetesse ümber tõlgendada, nii et äh, seda saaksid kasutada kõik liikmesriigid. minu koduriigis äh, Kreekas inimesed ei tea midagi nendest järeldustest ja tulemustest, mis on saavutatud eelmistel Agora koosolekutel. ja seetõttu me leiame, me peaksime keskenduma rohkem sellele, millega me siin tegeleme siin öelda, et Euroopa Parlament ei ole pädev, ma ei ole sellega nõus. Euroopa kodanike hääled kõlavad läbi Euroopa Parlamendi, Euroopa Parlament on ju ainus vabalt valitud institutsioon. see esindab kodanikke. see Euroopa, kus me täna elame, on kriisis, nii nagu ka minu koduriik näiteks. Kreekas me kogeme sellist, mida me pole minevikus kunagi näinud ja me peame andma lootust Euroopa äh, kodanikuühiskonnale. ja me teame, et praegu võetakse väga rangeid äh, säästmismeetmeid, mis äh, avaldab väga negatiivset mõju paljudele inimestele. kõige rohkem kannatavad tööpuuduse all just naised, kaks korda rohkem naisi kannatab tööpuuduse all kui mehi. aga naised samas moodustavad üle poole eh, ühinenud Euroopa rahvastikust. on küll olemas vastavad poliitikad, kuid, kuid need on alles planeerimisfaasis ja need ei ole veel rakendatud. nagu ma juba ütlesin, ma tulen riigist, mis praegu elab läbi kriisi ja meil on inimesi, kes on elamas all vaesuse piiri, vaesuse piirist allpool ja, ja see puudutab eelkõige just naisi. me peame siin rääkima ka noortest. kui me ei keskendu Euroopa poliitikates mitte ainult fiskaalprobleemidele, vaid ka sotsiaalprobleemidele, siis sellisel juhul me ei leia kunagi väljapääsu sellest nõiaringist ja ma ei räägi siin ainult rahastamisprobleemidest, vaid siin on tegu ka sotsiaalsete probleemidega ja me peaksime häbi tundma selle üle, et kõik see, mis me oleme saavutanud varem, praegu pannakse, praegu sellega riskitakse majanduseesmärkide nimel. me peaksime näitama, et meie eesmärgiks ei ole ainult majanduseesmärkide saavutamine. suur tänu ja nüüd härra äh, kohal kaks, kaks, üks. Äh, tere mina olen äh, Hector Guichard ja olen juba kakskümmend viis aastat kodutu. mulle väga meeldisid äh, teie äh, kõned, rääkisite romadest, kuid te ei rääkinud kodutustest, ma tahaksin öelda, et kodutud on, arvatakse, et nad on alati seotud negatiivse imidžiga, kuid rikkad mõtlevad ainult oma rikkusele. palun nüüd äh, kaks, kolm, viis. tere, mina esindan eakate Küprose organisatsiooni. ma ei ole veel kuulnud siin, kui räägime haavatavatest ühiskonnagruppidest, siin ei ole räägitud suurtest perekondadest, arvukatest perekondadest. me kõik saame aru, et kriis mõjutab neid inimesi rohkem kui teisi, sest äh, arvukatel perekondadel on väiksem sissetulekutel kui nendel perekondadel, kus on üks või kaks last, kuid need perekonnad kannatavad tõeliselt kriisi tagajärjel rohkem kui teised. aja jooksul aga nemad panustavad ühiskonda tunduvalt rohkem kui teised demograafilisel tasandil, aitavad riike õitsengule jõuda ja seega tundub ebaõiglane, et mingisuguseid jõupingutusi ei tehta, et seda olukorda parandada Euroopa Liidus, et arvukad perekonnad oleksid kaasatud haavatud ühiskonnasektorite hulka, aitäh. aitäh, palun nüüd kaks null kaks. Michel Riquier. Michel Riquier olen mina, Euroopa platvorm ma ei ole kuulnud äh, täna ka räägitavat veel äh, eakatest. Neid on Euroopas miljoneid. paljud neist on vaesuspiiril ja nende äh, arv ilmselt veelgi suureneb pensionireformi tagajärjel, nii et kui te saaksite samuti need inimesed kaasata sellesse nimekirja, siis oleks sellest ainult hea meel aitäh, palun nüüd kolmkümmend viis. ma arvan, mina olen Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, ma arvan, et on õige, et me rõhutame äh, majandusteemasid ja kui tahaksin rääkida millestki konkreetsest ehk kaubanduse tasakaalustamatusest äh, erinevate riikide vahel, enne kriisi toimus see, et võib-olla me liiga palju vabadust, olime liiga enesekindlad, uskusime sellesse, et turud äh, lahendavad maailma probleemid, kuid paljude aastate jooksul on erinevate valitsuste suhtumine olnud nii vähe sekkuda kui võimalik lootus, loos, lootuses, et äh, et kui äh, majanduse areng e, edasi areneb, siis äh, vaesusprobleem laheneb. kui, ja paljudes kohtades see ka nii läks, kuid ähm, paljudes kohtades siiski mitte. miks? sellepärast, et äh, vaba majandusjuhtimise olukorras on palju manipulatsiooni mul ei ole siin küll aega teile täpselt selgitada, kuid suured riigid nagu näiteks Hiina, Saksamaa, Jaapan need riigid on kuhjanud kokku suuri kaubandusülejääke, sest äh, seal olid konkreetsed vastavad poliitikad. kui makromajanduslikku tasakaalustamatust ei korrastata konkreetse sekkumise läbi riikide poolt, kaasa arvatud ka regionaalsel tasandil nagu Euroopa Liidus, selleks et tagada, et ei ole enam mingisugust manipuleerimist, kui seda tasakaalustamatust ei lahendata läbi rahvusvaheliste lepete, siis mm, mis me, mida me teha saame? me püüame paljudes riikides seda tasakaalustamatust ta vähendada, kuid see tähendab, et arengusse suunatakse vähem vahendeid ja reformitakse üha rohkem, kuid me peame rõhutama üha rohkem et peavad toimuma reformid selleks, et turgude tasandil võetaks midagi ette, et rohkematele inimestele oleks töökohti ja kui me ei kõrvalda siseturgude piiranguid, siis kõik see ei saa toimuda. me peame sundima neid, kes on kuhjanud ülejääk endale kokku teiste riikide arvelt, seda olukorda parandama. kui me seda ei tehe, teha ei saa, siis nõrgemad riigid, kaasa arvatud Euroopa Liit, maksavad seda hinda ja tekib rohkem vaesust selle tõttu, et teistel inime-, teistel riikidel on olnud parem olukord. ja ka teised vaesemad riigid nagu Hispaania või Portugal Euroopa Liidus, seal vaesus veelgi suureneb Thank you. The gentleman at 249. Thank you, chairman. I'm... kaks neli üheksa, palun. suur aitäh, mina olen Euroopa vaesusevastase võrgustiku president, tegemist on võrgustikuga, mis koondab riiklikke võrgustikke kõikidest liikmesriikidest ning samuti Euroopa Liidu ühendusi, organisatsiooni, organisatsioone, mis tegelevad vaesusevastase võitlusega meil on äh, tegelikult ka Vabaühenduste äh, Liit, mis koondab rohkem inimesi kui Euroopa aasta kaks tuhat kümme. tahtsin äh, võtta sõna sellepärast, et me oleme siin Euroopa Parlamendis ja tegemist on Agora Foorumiga. kuulasime ära komisjoni ning nõukogu plaanid Euroopa kaks tuhat kakskümmend osas ning ka Euroopa vaesusevastase ning sotsiaalse tõrjutuse vastase platvormi osas, kuid siiski siit on midagi puudu. nimelt et liikmesriigid peavad sama suurt tähtsust omistama nendele valdkondadele. samas, kui tundub, et suuremad, suurem osa tehakse ära Euroopa Liidu tasemel ja survet liikmesriikidele ei ole, neid ei sunnita ja ei kutsuta üles pidama riikliku dialoogi vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse teemadel. ja seega tahaksin mina esitada üleskutse Euroopa Parlamendile, Euroopa Parlamendi liikmetele ning äh, parlamendikomisjonidele selleks, et nad avaldaksid survet komisjonile, Euroopa Komisjonile ning oma liikmesriikidele selleks, et Euroopa vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse platvormi kaasataks ka siseriiklik mõõde. inimesed, kes elavad vaesuses, mängivad väga keskset rolli meie ühiskondades ja Ungari eesistumise ajal loodame, et pandakse alus äh, siseriiklikele platvormidele ja et neid toetataks ka rahaliselt, pakkudes erinevaid võimalusi, et kutsuda kohale olulised sidusrühmad nendesse ra-, riiklikesse foorumitesse et inimesed, kes on vaesuses elanud või elavad praegu, saaksid tõesti arutelus osaleda, et oleks tegemist tõelise kodanike äh, foorumiga, et kodanikel oleks koht, kus nendest asjadest rääkida ka igas liikmesriigis. ma loodan, et Euroopa Parlament selles suunas ka nõukogu ning komisjoni mõjutab. suur tänu, härra Horimand, nüüd palun härra Sigueira. president suur tänu, härra president, mina olen ametiühingu juht ning samuti Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Portugalist. tegemist on praegu ajaga, kui on vaja vaesuse kriteeriumid läbi vaadata. vaesus äh, on nüüd hoopis teistsugune, see, seda on näha kõikides äh, ühiskondades, isegi need, mis olid nii-öelda arenenumad või arvasid, et neid seda probleemi ei puuduta. on ka töötavaid inimesi, kes on endiselt vaesuspiiril, vaesus on võtmas uusi kujusid nii et tahaksin teile esitada väga lihtsa küsimuse ja teha seda väga otse. kuidas on võimalik, et kolm aastat pärast kriisi algust see, et ükski äh, maailma suurriik ei ole tulnud välja ettepanekutega maksuparadiiside vastu. nüüd palun üks, kolm, kaheksa. Eh, good morning. Eh. kõigepealt üks, kolm, kaheksa. suur tänu, mina esindan solidaarsusfoorumit, mis on eurooplaste solidaarsusfoorum, meie esindame erinevaid äh, Poola ning rahvusvahelisi võrgustikke. me tegeleme sisserände küsimustega Euroopas ja ka mujal mina esindan ühtlasi sihtasutust, mille nimeks on Barka ning mis tegeleb vastastikuse abiga. kuulasime siin paljusid kõnesid ja ettekandeid ja paljudki tundus sellest väga dramaatiline. mida nüüd meie peame tegema, me peame tagama selle, et riiklikud projektid tagavad ka pikaajalised tulemused. mul on tunne, et paljud projektid tegelikult ei aita neid, kes abi vajavad, palju rahalisi vahendeid läheb raisku lausa kolm neljandikku nendest. paljud vabaühendused üritavad aidata inimesi, kellel on abi vaja. ja tundub, et mõned projektid on äh, rahvusvahelisel tasemel tõesti väga atraktiivsed, aga riiklikult on need ohtu seatud. seda seetõttu, et erinevate projektide vahel on suur konkurents ja ma arvan, et äh, Euroopa Komisjon peaks panema aluse võimalusele luua integratsiooniprojekte ja seda võimalikult kiiresti. seda kasutades programmi Equal. Euroopa Komisjon peaks töötama välja konkreetsed normid innovaatiliste programmide jaoks, selleks et kasutada õigesti neid vahendeid, mis, nagu ma ütlesin, tihtipeale äh, lihtsalt lähevad äh, raisku või neid kulutatakse valesti, sest et neid ei suunata äh, sellistele, selliste eesmärkide saavutamiseks, mis on tõesti olulised. suur aitäh! mina olen Tšehhi Vabariigist Euroopa vaesusevastasest võrgustikust suur tänu. tahaksin pöörata tähelepanu veel ühele probleemile, mida täna ei ole mainitud. see on võlakoormuse probleem, mitte ainult riikidel ja ettevõtetel pole võlgu, vaid ka kodanikel. vastavalt meie kogemustele Tšehhi Vabariigis on sellele vaja suurt tähelepanu pöörata, tuleb harida inimesi finantsküsimustes, tuleb õpetada inimesi ennast kaitsma ja et nad ei langeks võlaspiraali ohvriks. see küsimus puudutab meie kodanikke tugevalt ning ja küsitlused on ka näidanud, et järgnevatel aastatel saab sellest väga oluline küsimus. suur tänu, härra Kujon, palun lugupeetud härra president, daamid ja härrad, Pierre-Jean Coulon majandus- ja sotsiaalkomiteest, mina esindan Prantsuse eh, töölisorganisatsiooni ja tahaksin selle koja tähelepanu juhtida kriisi dramaatilistele tagajärgedele eh, energia eh, vaesuse osas nii-öelda, sellest palju ei räägita mina esindan vaid ühte kahekümne seitsmest liikmesriigist ja eelmisel aastal leidis aset lausa sada kümme gaasikatkestust, viissada kuuskümmend tuhat korda katkestati elekter, sellepärast et inimesed vaesuse tõttu ei suutnud oma arveid maksma, nii et see tähendab, et tuhanded inimesed tuhandetel inimestel ei olnud ei elektrit ega gaasi, nii et neil ei olnud ei valgustust eh, ega kütet ega ka lihtsalt korralikku elu. nii et see küsimus on väga oluline ja see peaks eh, juhtima nii seadusloojate tähelepanu kui ka vabaühenduste ja poliitikute tähelepanu sellele, et tuleb koonduda, et leida lahendused selleks, et võidelda sellise, selliste ebastabiilsete tingimuste vastu elektri ning gaasivarustuse osas. ja minu arvates on sellele lahendusele vaja EU, on vaja Euroopa lahendust ja mitte riigipõhist lahendust või lausa kvartalipõhist lahendust, nii et on vaja vaja teatud kaitset nendele inimestele või on vaja kaasata ka sotsiaalne aspekt gaasi ja elektrivarustusse. nii et ma loodan, et kõik pooled on valmis selle vastu midagi ette võtma, sest et äh, see energia küsimus on siin järjest olulisem. Gentlemen at three four nine. Nel-, kolm üheksa neli, palun tere, mina olen Sean Healy, olen Iirimaa Sotsiaalse Õigluse Ühendusest, tahaksin õnnitleda Euroopa Parlamenti ja Majandus- ja Sotsiaalkomiteed selle eest, et nad nende praeguse ki-, kriisi ja vaesuse küsimustega tegelevad. Euroopas on praegu väga ohtlik olukord, nimelt paljud erinevad poliitikad, mis peaksid kriisi kas lahendama või kuidagi kriisist väljumise tagama teatud liikmesriikides või Euroopa Liidus laiemalt, avaldavad tohutut survet vaestele inimestele. ja toovad kaasa lausa lisaprobleeme see puudutab nii töötavaid vaeseid inimesi kui töötuid kui ka inimesi, kes äh, on tööjõust täiesti väljapoole jäänud. tegemist on poliitikatega, mis liigutavad rahalisi vahendeid vaestelt inimestelt ära äh, ja suunavad need pankadele ja väga rikastele inimestele, kes äh, on nüüd oma osast varandusest erinevate kriiside tõttu ilma jäänud nii et tundub, et vaestelt inimestelt võetakse ära viimsedki vahendid, kuigi nemad ei ole kriisis kuidagi süüdi. ja seda selleks, et tagada teiste inimeste äh, sissetulekud. nii et põhimõtteliselt võetakse vaestelt lihtsalt nende äh, elatusvahendid ära ja no kui nüüd midagi ette ei võeta ja kui seda ei tehta peagi, siis tekivad äh, tõsised küsimused Euroopa Liidu sotsiaalse mudeli osas. sest et see, mis praegu toimub, kahjustab Euroopa sotsiaalset mudelit väga tugevalt. sest et see mudel ei võta arvesse seda, et majanduspoliitikas on kõik üksteisest sõltuvad, samamoodi sotsiaalses ning ka keskkonnapoliitikas meil on vaja välja töötada näitajad, mis tõesti ka näitaks, kas on mingisugune edasiminek toimunud ja näitajad, mis võimaldaksid ka kindlaks määrata selle, et me ei avaldaks liigset survet või suuremat survet vaestele inimestele, kellel niikuinii äh, on väga vähe vahendeid kasutada ja kes kriisis kuidagi süüdi ei olnud. suur aitäh! suur tänu. Äh, üks, neli, kaheksa, palun. Äh, tere, Mardu Martšis. Äh, olen ungarlane ja kasutan võimalust rääkida ungari keeles. suur aitäh, tahaksin kommenteerida järgmist. mitmed eelkõnelejad äh, on rääkinud sellest, et on tekkinud uued vaesuse vormid tulenevalt ülemaailmsest kriisist. ja ma tahaksin lisada, et kõik ähm, arvamusküsitlused või uuringud, milles mina olen viimase kümne aasta jooksul osalenud Kesk-Euroopas ja Balkani piirkonnas näitavad, et uutes Euroopa Liidu liikmesriikides ähm, on tekkinud uued vaesuse vormid ja need äh, tekkisid nimelt äh, perioodil, kui liit, kui nad liitusid Euroopa Liiduga ja mitte kriisi tõttu. sellest äh, tuleb teadlik olla, sest et see peaks mõjutama ka meie tulevikustrateegiaid. oluline on ju näha, millised on erinevused uute ning vanade Euroopa Liidu liikmete vahel? tuleb õppida tehtud vigadest mis viis selleni, et vaeste inimeste olukord on muutunud kehvemaks uutes liikmesriikides, seda eriti maapiirkondades. nüüd veel romide küsimus, nende elu, nende eksistentsi küsimus. Need, kes ei ela romide kogukondades, ei mõista, et romide kohta levinud stereotüübid on kõik ekslikud. kui vaadata romidele suunatud strateegiat, siis peaks võimaldama vähemusel ja enamusel koos eksisteerida. siia peaks kaasama kõik vaesuses elavad kogukonnad. ei tohiks äh, töötada välja strateegiat, mis jällegi eraldaks romid teistest, võib-olla küll veidi paremates tingimustes, aga siiski. nüüd kolmas küsimus puudutab äh, ÜRO arenguprogrammi Bratislava regionaalset keskust, Nad töötasid äh, Kesk-Euroopa kohta välja uuringu üheksakümnendate aastate keskel, see puudutas romisid ja see aasta, äh, sel aastal tehakse järjekordne selleteemaline uuring me juba teeme koostööd kolleegidega Euroopa Liidust. ja ma tahtsin ähm, lihtsalt teid teavitada sellest, et selline projekt on käimas. ma loodan, et see uuring loob meile selgema pildi romide küsimusest. ja viimane minupoolne märkus oleks see, et Ungari eesistumise ajal mitmed vabaühendused minuga ühendust võtsid. Nad palusid ÜRO arenguprogrammil leida ühendusi uutes liikmesriikides Kesk- ja Ida-Euroopas, kes sooviksid teha koostööd Rooma, romide strateegia väljatöötamisel tahaksin paluda nendel vabaühenduste esindajatel, kes sooviks, et äh, osaleda selles projektis, tulla lõunabaasi ajal minuga rääkima. suur aitäh, nüüd äh, on veel viisteist inimest äh, nimekirjas, aga paraku meil väga palju aega ei ole. nii et palun kirjutage oma nimi äh, blanketile ja andke meile see edasi ja homme saate te esimesena äh, kõne äh,, sõna. nüüd on siia kohale jõudnud äh, Mercedes Presso, aga ma loodan, et või ma arvan, et kõigepealt on oluline see, et me kolmekesi vastaksime osadele teie küsimustele. võib-olla alustaksin mina. nagu me nägime teie ettekannetest, siis äh, me mõtlesime, et kui me räägime äh, vaesusvastasest võitlusest, siis, siis me ei äh, räägi ainult ühemõõtmelisest probleemist, siin on, vaesusel on mitu nägu. me alustasime majandus- ja finantskriisist, sest nagu juba te mainisite, on meil juba rohkem kui kakskümmend kolm miljonit töötut inimest, see on seitse miljonit rohkem kui enne kriisi ja aina rohkem miljoneid inimesi langeb äh, vaesusesse, miljonid inimesed on sunnitud töötama osalise tööajaga. ja selle tulemusena noored mõningates liikmesriikides, näiteks nagu Hispaanias või Lätis, on äh, kolmkümmend viis kuni nelikümmend protsenti noortest töötud ja need inimesed, kes viiekümnenda, kuuekümnenda eluaasta vahel jäävad töötuks, neil on väga keeruline leida uut töökohta, nii et see puudutab nii eakaid inimesi, naisi, lapsi, kakskümmend protsenti Euroopa lastest elavad tingimustes, kus neil ei ole juurdepääsu piisavale haridusele ja see on oluline juurdepääsuks äh, tööturule, neil ei ole äh, võimalust arendada oma arvutiteadmisi näiteks või keeleteadmisi ja nii edasi. ma juba, me juba rääkisime majandus- ja finantskriisi mõjudest, see on väga oluline, et kui me võtame näiteks Iirimaa, Iirimaa valitsus oli äh, rahanduspoliitikas väga vastutustundlik, neil oli e tasakaalus eelarve, Iiri inimesed tegid väga palju tööd, kuid nagu me teame, et paljud liikmesriigid ja ka Euroopa Liidu institutsioonid mingil määral ei arvestanud või isegi pööranud tähelepanu finantssektori kontrollile. ja kas tegu oli kinnisvara või börsiga või ka investeeringute valdkonnaga, siis sellele kontrollile piisat-, ei pööratud piisavalt tähelepanu ja kui need valdkonnad sattusid pankrotti, siis äh, Iiri valitsus ja ka äh, tublit tööd teinud Iiri rahvas ja ka Iirimaa vaesed peavad nüüd maksma selle arve. Nemad on sattunud surve alla. me elame ühistoru, ühisturu olukorras ja seetõttu on siin vastutavad ka Euroopa Liidu institutsioonid. mõned siin mainisid, et Euroopa Parlamendi töö ei ole oluline, mina väidaksin vastupidist. ja seda mitte ainult se-, sellepärast, et ma olen Euroopa Parlamendi liige, me oleme üles ehitanud ühinenud Euroopa, kus on viissada miljonit inimest, samuti me oleme üheks olulisemaks majandus- jõuks Põhja-Ameerika ja, ja Aasia riikide kõrval. meil on ka oluline osa seadusandluse, seadusandlustöös ja loomulikult meil on vaja välja töötada rangemad eeskirjad, rangemad seadused, et mis kaasaksid ka kontrolli ja seire küsimusi. eelmisel aastal me võtsime vastu äh, seadused, millega loodi kolm uut äh, Ähm, kontrolliorganit ähm, Euroopa pangandussektorile. meie vastu võetud seadused on ka poliitilise protsessi ja kompromiss, kompromisside tulemuseks. jah, meil on mõningaid valitsusi, ma mainiksin Suurbritanniat, aga ka Tšehhi Vabariiki, kus poliitiline Ehm, ladvik on äh, igasuguse kontrolli vastu, mida kohaldatakse finantsteenustele ja finantsturgudele. paljud meist sooviksid näha, et regulatsioonid oleksid palju karm, karmimad ja see puudutab ka maksundust. ma äh, lõpetan siinkohal ja annaksin sõna ka oma kolleegidele, vastamaks mõningatele küsimustele sooviksin veel lõpetuseks öelda, et tegu on väga mitmemõõtmelise äh, küsimusega ja see puudutab nii vähemusi, siin juba mainiti romi, romisid, nii nagu ka Ungari esindaja mainis, et mõningates uutes liikmesriikides on siinkohal tegu spetsiifilise probleemiga. ja peavad olema ka vastavad spetsiifilised strateegiad, mis sellega tegeleksid teine töörühm, meie töökoda tegeleb eh, sisserändajatega ja sisserände probleemiga, ka sisserändajatega, kes tulevad eh, Euroopa Liidust väljaspoolt, nii et eh, arutate oma töötubades ka neid küsimusi, me tuleme nende küsimuste arutelu juurde tagasi homme hommikul, suur tänu ja nüüd ma annaksin nüüd sõna kõigepealt oma kolleegile eh, proua Duranile ja siis härra Nilssonile. teen väga lühidalt sest äh, paljud asjad on juba ära öeldud ja nagu öeldud, on Agora töö alles algusjärgus. kas Euroopa Parlament saab jääda lihtsalt pealtvaatajaks kõikides nendes küsimustes, loomulikult mitte, see muidu me ei oleks seda kohtumist korraldanud, ma panin kirja kõik, mis te ütlesite, kõigepealt öö, äh, nii see, mida ütles publik, arvukad perekonnad, vaesus ja romad, et probleem ei ole mitte romades, vaid selles, kuidas me neid näeme. me näeme sellest, me räägime sellest kõigest täna pärastlõunal, ma arvan, et on väga oluline, et teie saaksite esitada oma küsimusi, oma kommentaare. märkisin üles ka va-, energiavaesuse ja kõik teised küsimused, selle, et vaesed inimesed ei tohiks äh, maksta kriisi eest, kuigi nad ei ole selles süüdi. ja omavahel erinevaid poliitikaid kuidagi sidusalt ühendada Äh, ja samuti tahaksin ka tervitada muusikuid ja lauljaid, kes siin esinesid, äh, kes äh, tunnevad elu varjukülge ja siin ma arvan, nad näitavad meile, et on inimesi, kes ei ela samas olukorras kui meie ja kellel on vaja vastuseid, kellele on vaja tähelepanu pöörata, nii et äh, kõik need küsimused, äh, need tulevad arutlusele töötubades. me palusime kõikidel ateljeede juhatajatel äh, võimalikult palju konkreetseid soovitusi esile tuua, mis oleksid meile, parlamendisaadikutele, vajalikud ja kasulikud. me ei saa ei äh, härra Rutšek ega mina ega keegi teine siin öelda, et äh, Agora eh, lahendab vaesusprobleemi homme, kuid me saame konkreetseid meetmeid vastu võtta konkreetsetel aladel ja sellepärast ma saadangi teie kõik küsimused töötubadesse, et sealt tuleksid konkreetsed soovitused, mis aitaksid meil välja töötada konkreetseid instrumente, konkreetseid meetmeid pärast neljapäeva. aitäh! Jag vill bara göra någon liten kommentar. Först känns det ju väldigt... Suur tänu. Ma teeksin vaid ühe lühikese kommentaari. Ma leian, et see on suurepärane, et meil oli selline väga sügavuti minev arutelu ja see arutelu kindlasti jätkub ka meie töötubades ja homme me teeme ka aruteludest kokkuvõtte minu jaoks on täiesti uskumatu, et liikmesriikidel ei ole õnnestunud ise oma probleeme lahendada, see on täiesti häbiväärne, et meil on, meie hulgas on inimesi, kes praegusel ajal on sattunud nii kehva olukorda majandus- ja sotsiaalkomitee ja rahva ja Euroopa Parlamendi vahel on toimunud väga palju arutelusid ning äh, härra äh, Rutšek, proua Duran teavad äh, väga hästi, et me soovisime avada üldise arutelu ja ma leian, et see on, kohtumine on väga heaks märgiks. on väga hea, et ka Euroopa Parlament Äh, selliseid äh, üritusi läbi viib. siin ei ole tegu pädevuse küsimustes, me peaksime suutma arutama äh, kõiki teemasid, mis puudutavad meie liikmesriike. ja sotsiaalküsimused, neid tuleb arutada ka liikmesriikides aga see ei tähendaks seda, et me ei saaks siin teha koostööd. me peame ka vaatama, mida meie ise saame piirkondades ära teha. kuidas me saame oma tulemused tuua väljapoole ja ma soovin teile, teie töötubades äh, äh, väga häid arutelusid ja veel kord sooviksin tänada ka meie esinenud koori, tänan. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Mercedes Bresso, kes on regioonide komitee president, palun. Eh, eh, suur tänu, suur tänu mind siia kutsumast ja suur tänu nende kõikide eh, küsimuste eest ja president äh, Nilsoni viimase kommentaari eest. ma tänan teid võimaluse eest siin olla. siin on võimalus suurendada äh, territoriaalset äh, dimensiooni sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemise küsimuses ja suurendada regionaalsete ametivõimude rolli selles peame tagama parema ligipääsu haridusele ja kõikvõimalikele teenustele ja seda teevad just piirkondlikud ametivõimud. see foorum, mille me korraldasime aprillikuus, seal me oleme püüdnud välja tuua võimalikult palju häid praktikaid ja aidata meil kõigil näha, mida teistes linnades ja piirkondades võimalikult hästi tehakse ja see parandab ka meie võimalust sekkuda vaesuse küsimuses. regioonide komitee neljast äh, fraktsioonist on on äh, kõikjal esindajaid ja meil on erinevaid äh, algatusi piirkondades ja regioonides ja linnades, ähm, et muuta poliitikat võimalikult kaasavaks. nagu te teate, lõppes eelmine aasta komisjoni teatise avaldamisega vaesuse vastu võitlemise teemal ja see on üks äh, olulisi äh, algatusi Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias. regioonide komitee valmistab ette oma arvamuse sellel teemal, kuid ma tahaksin teile juba äh, nüüd alustuseks äh, loomulikult tervitame seda, et on mainitud väga selgelt siin ka kom-, regioonide komitee rolli selles osas, et suurendada innovatsiooni ning tugevdada partnerlust. teiseks, territoriaalse partnerluse lähenemine sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses ja kindlasti tuleb kaasata siia kõik territoriaalsed paktid regioonide komiteena äh, edendame just nimelt seda ideed selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, nii et meil on sellised territoriaalsed paktid ning võta meile kohustuse saavutada kõik Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid meil on erinevate sotsiaalse kaasatuse ning territoriaalsete paktide osas juba kogemused ja loomulikult need paktid äh, peavad jagunema üle terve Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. nüüd kindlasti peab looma algatuse, mis koondaks mitmed erinevad Euroopa fondid, mis toetaksid äh, väikesemastaabilisi kohalikul tasemel äh, projekte. siin on veel üks väga oluline punkt, me oleme kuulnud seda korratavad ikka ja jälle, et ka sotsiaalvaldkonnas võib olla innovaatiline ja mitte ainult äh, tehnoloogiate osas või äh, tööstusvaldkonnas, see innovatsioon puudutab ka äh, sotsiaalmajandust. ja selles osas suure rõõmuga sain, saan teile teatada, et meie komitee organiseerib kümnendal mail äh, Äh, sotsiaalse eksperimenteerimise teemalise konverentsi, sinna on loomulikult äh, kutsutud kohale kõikide regioonide esindajad. me tahaksime üritada paremini jagada äh, parimaid tavasid, mis annaksid meile teada sellest, millised oleksid edasiliikumise võimalused ja tagada ühtlasi mitmetasandilise valitsemise. nüüd edasi, rahastamisvahendite mitmekesistamine, tahaksime kasutada paremini regionaalarengu fonde ja mitte ainult Progressi fondi ning sotsiaalfondi. sotsiaalne majandus ning innovaatiline sotsiaalmajandus võib olla innovaatiline, ka selles valdkonnas saab kasutada innovatsiooni. tuleb soodustada struktuurifondidele ligipääsu just nimelt kohalikele rühmitustele ning tegeleda vaesusega nii maapiirkondades kui linnapiirkondades. nii et kümnendal mail tegelemegi nende küsimustega ning loomulikult on veel teisi aspekte, mis vääriksid samuti meie tähelepanu. sealhulgas näiteks avatud sotsiaalse koordinatsiooni meetodi kasutamine teistele sidusrühmade puhul. nüüd kohalikud omavalitsused peavad äh, platvormi eesmärke ellu rakendama ning toimub ka järelevalve. nüüd, äh, kuidas tegeleda äärmusliku vaesusega, näiteks romide küsimus ja teised haavatavad rühmad, üksinda mm, elavad naised, sisserändajad ning eakad inimesed daamid ja härrad, kahe tuhande kaheksandast sügisele alguse saanud kriis on võtnud mitmeid erinevaid kujusid, mis on veelgi nõrgestanud äh, vaeste inimeste olukorda ning regioonide komitee ja kohalikud ja piirkondlikud võimuorganid just nimelt sellest äh, lähtepunktist äh, lähenedes just tegelevadki sellega. juba kakskümmend aastat oleme me näinud seda, kuida, kuidas ähm, vaesemad muutuvad järjest vaesemaks. räägitakse sellest, et see on teadmistepõhise majanduse leviku ning maailm, üleilmastumise selge tulemus. kõigepealt äh, luuakse äh, tohutu hulk töökohti, kuid need on kas osalise ajaga äh, töökohad või väga kehvad töökohad. lisandväärtus keskendub kolmandasse sektorisse, eriti just finantssektorisse. nii et äh, tegemist on järelikult ka struktuurilise küsimusega, see ei ole mitte ainult kriisi tulemus. seda tuleb silmas pidada ka siis, kui me töötame välja meetmeid, tuleb äh, vaadata üleüldse sissetulekute jaotumist praegusel il-, üleilmastumise ajastul. mul paluti teha lühike ettekanne, aga oma sõnadega ma kinnitan teile seda, et regioonide komitee tegeleb struktuuriliste reformidega selleks, et muuta sügavuti meie arengumudelit, nii et see oleks jätkusuutlikum ning äh, järjepidevam. Euroopa Liit läbi strateegia kaks tuhat kakskümmend püüdleb nende samade eesmärkide poolt, aga poole, aga loomulikult tegelikult peavad need eesmärgid olema ikkagi ka meie eh, piirkondlike ning kohalike omavalitsuste omad. Agora sellest ka räägib ja kindlasti tulete välja huvitavate ettepanekutega, suur aitäh kutse eest ja suur aitäh mind kuulamast! suur tänu, Mercedes ja kolleegid, sõbrad. meie tänahommikune koosolek on lõppenud ja ma kutsun teid kõiki lõunale, nagu ma juba ütlesin, siis see leiab aset selle hoone esimesel korrusel ja neliteist kolmkümmend me täna jätkame oma töödega töötubades. enne kui lahkume, Michael McHale'le on üks dokument tema dokumendid leiti siit kuskilt. ja tänan teid ja soovin teile head isu!